Bene, cari colleghi, allora la seduta è ripresa. kallid kolleegid, me jätkame oma tööga ning eh, eilse istungi protokoll on laiali jagatud juba ja ma tahaksin nüüd teada, kas teil on märkusi selle kohta. kui märkusi ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. ja me võime jätkata päevakorraga ja esmalt komisjoni avaldus